mitte polariseeritud debatti, kui me tahame jõuda ühise otsuseni. kõneled katkestatakse. Grazie, eh, comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione. suur tänu. ma olen äh, vastu võtnud ka resolutsiooni ettepaneku debati lõpetamiseks ja praeguseks oleme lõpetanud ja hääletame homme üksteist kolmkümmend. vastavalt oma päevakorrale läheme nüüd edasi nõukogu ja komisjon. Euroopa integratsiooniprotsess ehk siis Montenegro Euroopaga integreerumise protsess. kõigepealt siis nõukogu nimel palume äh, proua Gjöri, riigisekretär suur tänu. lugupeetud härra volinik, lugupeetud liikmed homme te võtate vastu resolutsiooni ettepaneku, mis puudutab äh, Montenegro Euroopaga integreerumise protsessi. ma usun, et Euroopa Parlamendil on väga oluline roll äh, mängida, mis puudutab avalikkuse toetuse tagamist selle protsessile Te mängite ka väga olulist rolli selles osas, et me suudame ka edasisi laienemisi silmas pidades äh, avalikkuse enda poole saada ja antud raportis me näeme just vastust sellele tegevusele. nõukogu äh, loomulikult on samuti täielikult pühendanud sellele protsessile. neljateistkümnenda detsembri, vabandust, seitsmeteistkümnenda detsembri ülemkogu aastal kaks tuhat kümme võttis vastu otsuse ja meil on väga hea meel äh, selle üle, et äh, on otsustatud anda Montenegrole Euroopa Liidu liikmekandidaadi staatus eeldusel, et samu põhimõtteid järgitakse nagu eelnevate liikmesriikide või kandidaatriikide osas. ma tahaksin teid tänada selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud ning ka suurepärasel resolutsiooni ettepaneku eest mis äh, ma usun äh, aitab kaasa edasistele saavutustele, mida siiamaani Montenegros tehtud ja on kindlasti kasuks tervele integratsiooniprotsessile. me oleme ka varasematel aastatel rääkinud sellest, et Montenegros on praegu stabiilsem režiim ning äh, tegemist on avatusega Euroopa suunas ja enamus äh, koalitsioonist ja avalikkus toetab seda riigis on erinevaid etnilisi gruppe äh, ja tegemist on äh, Euroopa suunas ühise arvamusega erinevate etniliste gruppide osas, tegemist on seega äh, Balkanit stabiliseeruvat protsessiga. kuna Montenegro on nüüd ametlik liikmekandidaadi, kas me näeme, et stabiilsuse tagamisel on Euroopa Liidul mängida väga oluline roll? me peaksime kindlasti omalt poolt tunnustama, avaldama nendele äh, tulemustele. ning tänu nendele tulemustele ma usun, et me võime äh, edasi liikuda Montenegro integreerumise osas ning me saame e-, edasta Montenegrole ka edasi omapoolseid eeldusi. erinevad delegatsioonid, kes selle valdkonnaga on tegelenud, on kohtunud väga äh, tihti äh, pidades silmas äh, ka Montenegro valitsuse poolt vastu võetud tegevuskava, mis puudutab Euroopa Komisjoni poolt esitatud ettepanekuid. Äh, siin on äh, kirjeldatud erinevaid reforme, mida valitsus on ellu viinud, see puudutab kodanikuühiskonda, ametiühingute tegevusi ning ma tahaksin ka viidata mõningatele võtmeprioriteetidele nendes valdkondades, kus on kindlasti oluline saavutada edasine progress komisjon avaldas oma raporti aastal kaks tuhat kümme, äh, kus on ära märgitud seda, et õigusriigi arendamine peab jätkuma, erinevaid suutlikkusi tuleb samuti äh, arendada edasi. reformi vajab äh, valimist toetav seadusandlikkus, see puudutab ka meediavabadust, inimõiguste äh, tagamine Montenegros on oluliseks teemaks, samuti ka sisepõgenike äh, üüriline staatus vajab selgitamist ning äh, probleemiks on ka korruptsiooni ja kuritegevuse kõrge tase tegemist on valdkondadega, mis mõjutavad kindlasti ka Montenegro tulevikust. siis selleks, et stabiliseerimise assotsiatsioon, assotsiatsiooniprotsessi jätkuks ning oleks võimalik jät-, alustada liitumisläbirääkimistega, on väga oluline Montenegros äh, saavutatav progress ning sellesuunalised äh, edasised sammud. oluline on ka see, et Montenegro äh, täidaks oma kohustusi ning oleks näha siis jätkusuutlike saavutuste Äh, tulemus selles riigis. mis puudutab regionaalset koostööd, siis me näeme, et Montenegro teeb tihedat koostööd oma naabritega. me tervitame Montenegro konstruktiivset rolli, arendades heanaaberlikke suhteid. arendakse ka siis Euroopa selle piirkonna majanduskoostööd Montenegros äh, on, äh, toimus erinevad protsessid, äh, seal arendatakse regionaalset kultuurilist koostööd, Montenegro võõrustab sellealast foorumit ja ma usun, et selle põhjal võib öelda, Montenegro on saavutamas väga head progressi. ning tahaksin omalt poolt ka õnnitleda raportööri suurepärase töö eest ja ka kõiki teisi ka, kes on oma panuse antud dokumendi väljatöötamiseks andnud tahaksin väljendada toetust Montenegrole ja Montenegro institutsioonidele edasiste reformide elluviimiseks, et nad suudaksid vastata oma kodanike ootustele. suur tänu! suur aitäh ja nüüd annan sõna volinik Füülele, palun proua president, äh, austatud parlamendi liikmed, mul on suur au rääkida Euroopa Parlamendi eest Euroopa integratsiooniprotsessist Montenegro suunal. ja ma alustan sealt, kus äh, eesistuja just lõpetas. ma õnnitlen Montenegro raporti autorit, äh, doktor Charles Tanukit ning tänan kõiki parlamendiliikmeid, kes on sellesse raportisse panustanud laienemispoliitikas mängib parlament väga olulist rolli. ma usun, et keskendunud tegevus kõikide Euroopa Liidu institutsioonide poolt viib heale tulemusele. Montenegro üldised edusammud Euroopa Liidu liikmeks saamise kriteeriumite täitmisel on olnud märkimisväärsed. meil on täna suurenev poliitiline konsensus selles küsimuses see riik on teinud äh, palju edusamme selleks, et äh, sättida üles õiguslik ja ka institutsiooniline raamistik. samuti on Montenegro pühendanud äh, ennast regionaalsele koostööle, nad on viinud läbi struktuurseid majanduslikke reforme ning saavutanud edu enamuses AKI valdkondadest. Euroopa Ülemkogu otsustas liikmekandidaadi staatuse Montenegrole anda ja sellega ta tunnustab neid saavutusi ja annab väga tugeva signaali sellest, et Euroopa Liidu laienemispoliitika on usaldusväärne. Montenegro on jõudnud otsustavasse kohta täna. kandidaadi staatus on väga suur vastutus Montenegrole me vajame käegakatsutavaid tulemusi selleks, et Montenegro saaks edasi liikuda järgmistesse Euroopa integratsiooni etappidesse. ma olen täiesti kindel, et Euroopa Parlamendi resolutsioon said, saadab Montenegrole õige signaali ja tunnustab tema minevikus saavutatut, aga anname signaali ka sellest, et meil on suured ootused selles suhtes, et reformiprotsessi äh, endiselt pühendumused tõsisusega võetaks ning äh, nendele väljakutsetele, mis Montenegro ees veel seisavad, äh, ka vastus leitakse. ma kohtusin uue Montenegro peaministriga, doktor Igor Lukšišiga eelmisel nädalal ja ta ütles, et ta on pühendunud endiselt reformiprotsessile ja teeb kõik selleks, et äh, komisjoni arvamuses väljendatud võtme prioriteedid täidetud saaks seitsmeteistkümnendal veebruaril peale avalikke konsultatsioone nii kodanikuühiskonnaga kui ka komisjoni talitlustega läbi rääkides võttis valitsus vastu tegevuskava selleks, et nende esmatähtsate ülesannetega tegeleda. nüüd on oluline keskenduda äh, äh, nende tegevuste elluviimisele. proua president, head parlamendiliikmed võtmeprioriteedid, mis selles arvamuses on välja toodud, on olulised, aga need on väljakutsed, mida on võimalik saavutada. Nad nõuavad kõikide osapoolte pühendumust ja kaasatust. Eel-, eelmised laienemisringid on näidanud, kui oluline on võtmeküsimustele vastamine, äh, poliitiliste kriteeriumite täitmine ning kahekümne kolmanda peatüki täitmine juba liitumisprotsessi varastes staadiumites Äh, selles valdkonnas peab Montenegro mm, eriti depolitiseerima avalikku sektorit, tugevdama kohtuvõimu äh, iseseisvust, sõltumatust ning tõhusalt võitlema korruptsiooni vastu ja organiseeritud kuritegevuse vastu. see tähendab ka seda, et Euroopa Liidu liitumisläbirääkimised on ladusamad tulevikus Montenegro peab parandama ka oma äh, valimissüsteemi äh, ja viima selle äh, vastavusse OSCD ning Veneetsia komisjoni soovitustega. parlament on, parlamenti on vaja tugevdada, see on väga oluline prioriteet nii Euroopa Komisjoni kui ka parlamendi poolt. Euroopa standarditele vastamine inimõiguste valdkonnas on ülioluline, eriti mis puudutab väljendusvabadust ja kodanikuühiskonna suhteid. endiselt on vaja pühenduda sellele, et diskrimineerimisvastaseid poliitikaid tugevdada, eriti just soolist võrdõiguslikkust ning et haavatuid ühiskonnagruppe paremini kaitsta. jätkusuutliku lahendusi on vaja leida selleks, et ümberasustatud inimeste küsimustele vastuseid leida. Äh, arvamuses on teisigi äh, puuduseid ja teie resolutsiooni ettepanek äh, seda ka kajastab. Montenegro peab äh, tugevdama oma haldussuutlikkust ja oma ettevalmistusi tugevdama ka äh, mitmetes AKI valdkondades. Montenegro tulevik on väga selgelt Euroopa Liidus. aga me ei peaks kindlasti, peaksime kindlasti vastutustundlikult käituma meie laienemispoliitika usaldusväärsus baseerub sellele, et laienevad riigid äh, austavad tingimuslikkuse põhimõtet ning Euroopa Liit samas peab kinni oma pühendumusest äh, tegeleda äh, kandidaatriikidega. meie kõikide huvides on tagada, et Montenegro liitumise protsess Euroopa Liidu suunal rajaneks saavutatul ning konkreetsetel tulemustel. Montenegro äh, selle aasta edusamme hinnatakse laienemispaketis äh, oktoobris kaks tuhat üksteist. kui komisjon selgitab välja, et Montenegro on saavutanud olulise vastavuse äh, liitumiskriteeriumitega, eriti just seitsmes võtmevaldkonnas, mis arvamuses on välja toodud siis soovitab komisjon läbirääkimiste avamist. aitäh! suur aitäh, härra volinik ja sõna saab nüüd, sõna saavad nüüd fraktsioonide nimel ja esmalt konservatiivide nimel härra Tänak, palun suur tänu, mina käisin Montenegros kaks korda viimase kaheksateistkümne kuu jooksul koos oma äh, variraportööriga selleks, et ma saaksin ise hinnata selle riigi edu, mida nad on saavutanud kõigepealt kandidaadi liikme äh, staatuse suunas ja äh, ka edaspidi liikmesriigi staatuse suunas. mulle on väga suurt muljet avaldanud nendepoolne tehtud töö ja tegemist on väga väikse valitsusega, kuid nad teevad tublit tööd. ma pean tõepoolest tunnustama eelmist peaministrit Milo Djukanitsit ja äh, tema järeltulijad äh, Lukšitsid, kes on olnud väga pragmaatiliselt ning äh, järjepidevad oma tegevuses, äh, liikudes oma riigiga Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse suunas. praegu on nende ülesandes vaadata, vastata Euroopa Liidu ootuste osas ja Montenegro valitsus peab vastama seitsmele äh, võtmeprioriteedile, mis on ära toodud komisjoni arvamuses, ma rõhutan just äh, korruptsiooni, organiseeritud kuritegevusega seotud probleeme, sest siin on tegemist äh, võrdlusanalüüsi meetodit võimaldavate punktidega. ma usun, et valitsus on võtnud vastu ka hea tegevuskava, mis võimaldab äh, reageerimist prioriteetidele. Montenegro on valmis läbirääkimistele minema ametliku kandidaatriigina. huvitav see, miks komisjon väidab, et peab olema väga pikk ajavahemik peale seda, kui on antud kandidaatriigi staatus ja millal äh, võib avada läbirääkimised. sellel viivitusel ei ole mingit äh, alust ega põhjust, äh, vaadates aluslepingut, ja tegemist ilmselt ei ole ka kõige parema signaaliga, mida me saadame Montenegrole või ka teistele piirkonna riikidele, kes tahavad saavutada kandidaatriigi staatust. kui tegemist on sellise sunnitud ootusajaga, siis see on ainult frustratsiooni tekitav ning see võib nõrgendada riigi valmisolekut saavutada tihedamat seotust Euroopa Liiduga. Montenegro tuleb hinnata nende oma väärtuste ja saavutuste põhjal ning nende edu ei ole, peaks olema seotud teiste naaberriikide eduga. Montenegro on väike, väga ilus riik millel, mis on nautinud väga head stabiilsust ja majanduslikku äh, kasvu peale lahkulõimist Serbiast, seal ei ole äh, etnilisi probleeme, nagu paljudes suuremates naaberriikides on äh, Horvaatiaga piiriprobleem, mis kohtu ees on lahenemas, hiljuti on ka lepitud kokku naabritega organiseeritud kuritegevuse vastases võitlemises Montenegro majandus sõltub põhiliselt turismist ja alumiiniumpõletusahjudest, kuid seal vajatakse edasist äh, tegevust tööstussektori ja majanduse arendamisel ning ma usun, et põhimõtteliselt on tegemist väga hea ja eduka riigiga Lääne-Balkani piirkonnas. suur tänu! Eh, suur aitäh ja nüüd Rahvapartei nimel proua Ibrisatšik kaheks minutiks proua president nagu variraportöörina, mina variraportöörina tahaksin tänada härra Tannokit väga hea koostöö eest ning väga tasakaalus raporti eest. ma tahaksin ka julgustada kolleege toetama äh, seda raportit homsel hääletusel. ma tahaksin rõhutada, et olen väga optimistlik äh, ülemkogu otsuse suhtes eelmise aasta detsembris, et Montenegrole anti kandidaatriigi staatus. aga ma tahan rõhutada siinkohal ka seda, et me peame silmas pidama eesmärke, millised Montenegrol tuleb täita liikmeks saamisel. Montenegro on näidanud tublisid edusamme alates sellest ajast, kui ta taasiseseisvus. täna me kuulsime nõukogu poolt, et Montenegrot peetakse edukogemuseks. ja nagu härra Tännoki ütles, siis ma arvan, et on kahetsusväärne, et me endiselt ei ole avanud läbirääkimisi. ma arvan, et komisjon peab töötama sellel suunal ja avama läbirääkimised niipea kui võimalik ning seadma paika tähtaja Montenegro jaoks, millal läbirääkimisi alustatakse. reformiprotsessidega tuleb loomulikult edasi minna, eriti just kohtuvõimu reformiga ning avalikus sektoris on endiselt äh, palju äh, huvikonflikte. komisjoni prioriteedid, äh, komisjoni prioriteete tuleb kindlasti järgida, aga on tehtud ka väga olulisi positiivseid reforme ja ma arvan, et me võiksime sellega väga rahul olla meil on täna täiskogul ka Montenegro suursaadik ja ma loodan, et me saame siin kojas peagi näha ka äh, rahvasaadikuid Montenegrost, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Ferm. suur aitäh, proua president, aitäh, kolleegid ja aitäh, härra Tannok, selle konstruktiivse koostöö eest. me oleme väga rõõmsad, et äh, Montenegro saab alustada peatselt läbirääkimisi ja loodetavasti läbirääkimised avatakse niipea kui võimalik. loomulikult peab Montenegro Euroopa Liidu liitumisega kriteeriumid täitma, aga väga selge signaal on antud, et Euroopa Liit on pühendunud et endine Jugoslaavia näeks oma tulevikku Euroopa Liidus. Montenegro saab olla näiteks ka teistele riikidele selles regioonis. ma arvan, et see on väga oluline regiooni stabiilsuse seisukohalt Montenegro on väga julge väike riik, mis on tugevalt seotud regionaalsele koostööle, tal on väga head konstruktiivsed suhted oma naabritele, naabritega ja seetõttu on see hea liitumisläbirääkimisteks, aga endiselt on vaja suuri reforme, just kohtusüsteemi reform, et õigusriigi põhimõtteid austataks, seal on edusamme juba tehtud, aga korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus on endiselt probleemsed ja seetõttu peab kohtusüsteemi kindlasti reformida, et see vastaks Euroopa Liidu nõudmistele. samamoodi tuleb nais, naiste õigusi tagada, meediavabadusi tagada ning põhiõigused äh, vähemustele äh, tagada kodanikuühiskond vajab ka arendamist ja kõik need faktorid on väga olulised äh, läbirääkimisteks, mis tulevikus avatakse, nii et kindlasti tahan näha Montenegrot Euroopa Liidu liikmena niipea kui võimalik, aitäh! suur aitäh ja ALDE nimel härra Vaigel, poolteist minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president ja ma tahaksin tänada ka härra Tänukit raporti ja väga hea koostöö eest raporti koostamisel kui me tahame jääda kindlameelseks endile ning jätkata reformidega Montenegros ja kui me tahame näidata, et kõik need riigid, kes liikmeks eh, saada tahavad, eh, ka saavad seda, siis eh, me peame investeerima kõikidesse Lääne-Balkani riikidesse, Makedooniasse, Horvaatiasse, isegi Türgisse, selleks, et edasi liikuda. Montenegro puhul oli oluline anda neile kandidaadi staatus, aga nüüd peavad sellele järgnema ka läbirääkimised. Montenegro valitsus peab äh, väga palju ära tegema. ta peab oma äh, haldusvõimekust suurendama, parandama võitlus korruptsiooni vastu ning samuti tuleb saavutada tulemusi ka süüdimõistmiste osas. me peame mm, tagama siin samuti võrdsuse meeste ja naiste vahel, tegemist ei ole Äh, millegagi, mida äh, ei saa jätta rõhutamata tänasel päeval. me peame tagama kõikide võrdsuse, ka vähemuste ning need nõudmised tuleb täita. Äh, vabaühendustel peab olema samuti ühiskonnas nähtav positsioon. härra volinik, ma tahaksin nüüd väljendada ühte soovi, mida ma kuulsin siis, kui ise külastasin Montenegrot ja kui kõnelesin kohalike poliitikutega väga oluline on nende jaoks, et suhted Montenegroga areneksid nii, et Serbiat sellesse ei segataks, sest see on miski, mida me oleme õppinud minevikust. aitäh! suur aitäh ning roheliste nimel proua Lunatšek. suur aitäh, proua president härra volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin good... tänada oma kolleegi Charles Stanokit selle suurepärase tasakaalustatud äh, raporti eest. Montenegro from opening the negotiations as my previous speakers as ja nagu eelkõnelejad on öelnud, siis ma tahaksin, et Montenegro jätkaks oma läbirääkimistega mul on ka väga hea meel tunnustada Ungari eesistujat nende suurepärase töö eest ning loodetavasti, et siis äh, aasta lõpus äh, eduraporti äh, esitades jätkub ka edasine edu. ning siin on kolm olulist teemat, mida Montenegro peab ette võtma, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ja ökoloogialised teemad. mis puutub organiseeritud kuritegevust, siis ka meie antud raportis nõuame seda, et nad ei avaldaks survet vabaühendustele ja kodanikuühenduste organisatsioonidele Nemad peaksid olema vabad, tehes oma, oma tööd ja toetama riiki selleks, et riigist saaks mittekorruptiivne riik, kus organiseeritud kuritegevusel ei ole mingit mõjuvõimu teine osa puudutab mittediskrimineerimist, on endiselt väga palju rühme, kus on valdkondi, kus on võib-olla seadused on head, aga äh, need tegelikult ei toimu, see puudutab Rooma, Ashkali, Egiptuse äh, ja teisi sellise tavatavaid rühma. edasi ökoloogia küsimused, siis äh, keskkonnavaldkonnas on äh, definitsioonid paigas, me näeme, et seal on ilus rannik ja mäed ja kui kui, kui me ei näe seda, kuivõrd head on ka äh, edusammud, mida tehakse keskkonna valdkonnas, siis see kaunis mii-, maapiirkond on ohus, nii et loodetavasti me näeme ka edaspidi läbipaistvaid protsesse. ja see puudutab kindlasti ka hüdroelektrijaamade kasutamist, suur tänu! Grazie, proseguiamo con gli altri oratori iscritti, vi prego però nüüd läheme edasi teiste kõnelejatega ning ma palun, et te peaksite kinni ka oma kõneajast. sõna saab härra Šeflin pooleteist minutiks uh,. Thank you, president, minister suur aitäh, härra president, minister, volinik. ma saan nõustuda enamuse kõnelejatega. Montenegro on teinud äh, suuri edusamme integreerumaks Euroopa Liiduga, seda hoolimata sellest, et nende stardipositsioon oli päris äh, kehvapoolne. Nad on pidanud toime tulema kommunismi kokku, kukkumisega ning sellele järgnes riigikokku kukkumine, järgnes sõda ning tegemist ei ole olnud lihtsate ülesannetega. osad eelmise süsteemi negatiivsed jooned on jäänud paraku kestma, mis on oluline, on aga see, et nüüd on tekkimas uus eliit, mis on pühendanud ennast Euroopa Liidule lähenemisel ning muidugi mõista on probleeme veel nagu ikka endistele kommunistlikele riikidele, korruptsioon, kuritegevus, kohtusüsteemi nõrkus ning äh, ka riigiasutuste äh, kehv toimimine, aga poliitilistele, majanduslikele, administratiiv- ja majandusprobleemidest ülesaadmisele on vaja leida tõsist lahendust, selleks on vaja äh, tõsist juhtimisvõimet ning samuti oleme me näinud, et kõik endised kommunistlikud riigid on pidanud sarnaste raskustega silmitsi seisma. avaliku arvamuse ning uue eliidi äh, kindlameelsus äh, ning soov edasi liikuda Euroopa Liidu suunas on kindlasti see, mis äh, võimaldab tagada ka eduka liitumise kunagi Euroopa Liiduga. Grazie, la parola all'onorevole Flašikova-Benova per un minu-. suur aitäh, proua Flašikova-Benova, palun suur aitäh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid. progress Euroopa Liidu integreerumise protsessis on olnud kindlasti väga oluliseks Montenegro jaoks ka tema tulevasele arengul. majanduse osas on saavutatud makromajanduslik stabiilsus ning äh, täidetud on erinevaid kriteeriume, mis äh, Kopenhaageni kriteeriume. nüüd on vaja aga veel õigusriigi osas ning ka kohtusüsteemi reformi osas äh, uusi samme astuda ning samuti on vaja jätkata jõupingutusi võitluses korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastu. samuti tuleb edasi liikuda äh, ka riigiasutuste reformiga ning tuleb tugevdada parlamendi reformi Äh, sellega peab muidugi kaasas, kaasas käima ka ajakirjandus ja sõnavabadus. peab vähenema diskrimineerimine, tuleb kaitsta vähemusi, ka romisid. ka heanaaberlikud suhted ning koostöö on kindlasti üheks äh, eelduseks integreerumisele. lugupeetud äh, parlamendi liikmed, härra volinik, Montenegro on äh, pika tee maha käinud selleks, et äh, liituda Euroopa Liiduga ning ma usun, et me äh, peaksime tõsiselt arutama seda, et neile anda kandidaatriigi staatus ja ma arvan, et nad osutuvad edukaks. La parola all'onorevole Kukan per un minuto e trenta. suur aitäh, härra Kukan, poolteist minutit. Madam president, Mr Commissioner suur aitäh, proua president, härra volinik, head kolleegid. kõigepealt ma tahaksin tänada ja tõepoolest õnnitleda raportööri härra Tannokit selle suurepärase raporti puhul ja suurepärane mm, ettevalmistustöö ka resolutsiooniks. Montenegro on teinud palju edusamme integratsiooniprotsessis see riik mängib konstruktiivset rolli regionaalse stabiilsuse vaatepunktist eelmisel aastal äh, kinnitasid äh, nii ülemkogu kui ka komisjon seda, andes kandidaatriigi staatuse Montenegrole. ma arvan, et see tähendab seda, et äh, läbirääkimiste avamiseks täidetakse ka järgne, järgnevad kriteeriumid väga ruttu, selleks et alustada siis läbirääkimistega. niikaua, kui see veel ei ole juhtunud, peab Montenegro valitsus pühenduma võtmevaldkondades progressile. Need võtmevaldkonnad on välja toodud. õigusriigi põhimõtted, korruptsioonivastane ja võitlus ja öö, kuritegevuse vastane võitlus, parlamendi järelevalve pädevused, kodanikuühiskonna tugevdamine ja selle dialoog valitsusega. justiitssüsteemi reform kohtusüsteemi sõltumatuse tagamine, korruptsiooniga võitlemine. korruptsioon on nii, takistab nii riigiorganite arengut kui ka majanduse arengut. lõpetuseks tahaksin ma veel näha, et Montenegro püüdleb edasi integratsiooniprotsessis ja seetõttu ma loodan, et nõukogu otsustab avada liitumisläbirääkimisega, läbirääkimised Montenegroga õige pea, aitäh! suur aitäh, härra Taaler, üheks minutiks. proua president ja volinik Füle ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri härra Tannokit selle suurepärase saavutuse puhul selle resolutsiooni vormis. Montenegro on lootust andev riik eh, Euroopa eh, Liiduga integreerumisel Balkani regioonis. Montenegro võib teha ükskõik, mida talt nõutakse selleks, et Euroopa Liidu täieõiguslikuks liikmeks saada. ning tegelikult ka Jugoslaavia regiooni teised riigid näevad, et Montenegro on väga hea näide. me peame toetama äh, härra Luksitši valitsust ja me peame rõhutama Montenegro valitsusele, et nad peavad koostööd tegema kodanikuühiskonnaga. me peame ütlema, et oluline on see, et meedia ei ole mitte valitsuse vaenlane, vaid meediavabadus aitab Montenegrol Euroopa Liiduga peatselt liituda Montenegro on väike, aga õiglane ja aus riik ja näitame neile seda ja kõigile ka Euroopas, aitäh! suur aitäh, proua Pasescu, pooleteiseks minutiks, aitäh! suur aitäh, proua president, stabiilsus Lääne-Balkani riikides äh, on väga tähtis ning äh, seda enam tugevamaks ta muutub, äh, kui komisjon nimetab Montenegro kandidaatriigiks. Kopenhaageni kriteeriumitest tuleb aga täiel määral kinni pidada, tahaksin rõhutada. hoolimata teatud äh, edusammudest, mis on Montenegros tehtud ja mis on päris arvukad, on siiski vaja teha veel, läbi viia reforme elulistelt olulistes sektorites. komisjon on rõhutanud seda, et korruptsioon on äh, levimas ning samuti on äh, maksuküsimustes ebaregulaarsusi tuleb luua eraldi äh, institutsioon selleks, et võidelda taoliste nähtuste vastu. teisalt jällegi vähemuste õigused, siis siin ma pean eelkõige silmas äh, romisid. Äh, nende õigused ei ole selgelt välja toodud seadusaktides. vähemuste staatus konstitutsioonis peab olema selge ning nende õigused tuleb samuti selgelt välja tuua, tegemist oleks positiivse märguandega ja aitaks kaasa Euroopaga integreerumisele Eh, Montenegros soovitakse ka ökoloogilist eh, liikumist edendada ning üheks eh, selgeks märgiks positiivsuse suunas oleks ka keskkonnakaitse. ma tahaksin rõhutada ka seda, et liigne turism omakorda võib kaasa tuua negatiivseid tagajärgi ning see võib jällegi liigselt venitada lä mm, liitumisläbirääkimisi. tahaksin rõhutada lisaks sellele, et perspektiiv Euroopaga liitumiseks äh, Äh, Montenegrole on aidanud äh, ka selles piirkonnas Euroopal äh, leppida ja lepitust sobitada omaenda minevikuga. suur aitäh ja nüüd ma annaksin sõna härra Tabatstile üheks minutiks, palun. suur aitäh lugupeetud riigisekretär, härra volinik, ma tunnen erilist headmeelt selle üle, et Ungari eesistujariik on teinud laienemise Lääne-Balkani riikides üheks oma prioriteediks ja ma usun, et Ungari eesistuja teeb kõik selle nimel, et läbirääkimised võiksid alata. juba on mainitud ka seda, et üheks oluliseks aspektiks Lääne-Balkani riikide liitumise puhul on korruptsioonivastane võitlus, aga üheks oluliseks aspektiks jällegi on ka suhted naabrust, naaberriikidega, siin on Montenegro väga hästi äh, välja tulnud olukorrast, Horvaatiaga on neil koostöökokkulepe näiteks. ning äh, mis puudutab vähemuste kohtlemist, siis Montenegro on arvestanud väga paljude vajadustega, äh, mis on Ungari vähemustel, valimisseaduses on vaja, vaja mõningaid muudatusi teha, aga ollakse õigel teel. suur aitäh ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoniga ning meil on seitse sõnavõtjat ja ma annan sõna kõikidele, aga kuuekümne sekundi möödudes ma lülitan mikrofoni välja, nii et esmalt saab sõna härra Košilovski na wstępie chciałbym pogratulować Czarnogórze suur aitäh, ma tahaksin esmalt äh, avaldada tunnustust Montenegrole selle puhul, et nad on saanud kandidaatriigi staatuse. poliitiline dialoog Euroopa Liidu institutsioonide selle riigi vahel on äh, päris kaugele jõudnud, olgugi et äh, see dialoog pole väga pikk olnud Montenegro tahet liituda näitavad ka seda, et äh, läbi on viidud palju reforme vastavalt Lissaboni ja Bologna protsessile. samas me näeme aga, et on olemas tõsiseid probleeme, näiteks tööhõive näitab seda, ühest küljest on olemas äh, teatud oskused selles riigis ja teisalt jällegi teistsugused vajadused, seega peab Montenegro tegema kõik selleks, et tagada kõikide ühiskonnakihtide osalemine, eriti nende osalemine, kes äh, on kehvemas olukorras, neil peab olema kõigil juurdepääs haridusele, nii et nad saaksid ka tööturul hiljem osaleda. suur tänu ja härra Zemka, palun. ma sooviksin tänada teid, proua president, me näeme, et Montenegro on sellises olukorras, kus ta vastab üha enam Euroopaga integreerumise tingimustele. Montenegro puhul on see muidugi positiivne, see on selge, aga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sellel protsessil iseenesest on kaks lisamõõdet, esmalt Euroopa mõõde see näitab seda, et Euroopa Liit, meie põhimõtted ja väärtused on endiselt aus kogu Euroopas ja on atraktiivsed ja teiseks mõõtmeks on Balkani riikide mõõde. see näitab see ka teistele Balkani riikidele, millist teed tuleb ja saab käia, saab, see on oluline, tegemist on keerukate valikutega, aga need valikud on võimalikud. minu küsimus on väga lühikene, kas volinik Füüle saaks ütelda, milline ajakava on ette nähtud Montenegro liitumiseks Euroopa Liiduga, aitäh! suur tänu ja härra Toks As a citizen of Romania, we strong believe in Rumeenia kodanikuna me tõepoolest äh, usume, et väga oluline on mitmerahvusvaheline kogukond, mis põhineb vastastikusel mõistmisel ja lepitusel rahvaste vahel ja seega ma tervitan Montenegro jõupingutusi vasta, vastamises Kopenhaageni kriteeriumitele, mis puudutab äh, demokraatiat tagavate institutsioonide stabiilsust ning püüdega vastata Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele. Montenegro on parlamentaarne demokraatia, mis põhineb põhiseaduslikul, seadusandlikul raamistikul, õigusriigi põhimõttel, äh, põhiõiguste kaitsmisel ja vähemuste kaitsel. aga samas on väga olulisi puudusi seadusandluse rakendamise osas korruptsioon on endiselt laialt levinud, organiseeritud kuritegevus on endiselt tõhusaks probleemiks ning on probleeme kõnele katkestatakse. kõneleja ütleb, et tegemist on tehnilise probleemiga julgusta Montenegrot oma edasise tegevuse jätkamises regionaalse koostöö arendamiseks, tugevdades kahepoolseid suhteid naaberriikidega. Grazie, la parola all'onorevole Nevedalova per un minuto. suur tänu, proua Nevedalova návšteva pána komisára Fileho dokazuje, že oddanosť čiernohorskej vlády härra Füüle külaskäik eelmisel nädalal näitab ka seda, et Montenegro valitsuse Äh, pühendumine edule on vägagi selge. sotsiaalse-poliitilised muudatused, mis on toimunud Montenegriks, on positiivseks sõnumiks nii Montenegrole kui ka teistele selle piirkonna riikidele. saavutatud progressi hindab ka ÜRO vastavalt UNDP raportile Montenegro suudab vastata ka äh, aastatuhande arengueesmärkidele juba aastaks kaks tuhat viisteist. kui peaminister külastas Brüsselit hiljuti, siis ta ütles, et äh, võtmeprioriteediks Montenegro jaoks on liikmelisus Euroopa Liidus ja NATO-s. tegemist on väga oluliste sihtmärkidega ning ma äh, äh, tunnustada seda toetust, mida Euroopa Liit on Montenegrole üles näidanud, suur tänu. Grazie, la parola all onorevole Baldassarre. suur tänu. lugupeetud kolleegid, me oleme näinud äh, suurepäraseid edusamme Euroopa Liiduga integreerimise suunas, kuid me näeme, et probleem on väga olulises valdkondades, mis puudutab demokraatlike süsteemide arendamist ning õigusriigi põhimõtte järgimist. hoolimata saavutatud edust seadusandlike muudatuste kaudu, mis puudutab kriminaalmenetlust ning ka muude äh, oluliste valdkonda vast- äh,, seaduste muutmises me endiselt näeme puudusi. näiteks me peame väga kiireloomuliselt tagama selle, et äh, kohtuvõimu äh, vastutus on tagatud ja sõltumatus on tagatud. administratiivsüsteem peab olema läbipaistev ja sõltumatu sekkumisest. vaja on olulisi muudatusi süsteeme, mis puudutab kohtunike ametimääramisse ja prokuröride ametimääramisse et ametisse määramine siis toimuks valitsuse või äh, parlamendi kaudu. me peame tagama parema ligipääsu kohtumõistmisele ja tasuta õigusabile. suur tänu ja progreetsa! suur aitäh! kandidaatriigi äh, staatus Montenegro puhul on selle tulemuseks, et Euroopa Liit on avatud uste poliitikat edendanud, see on positiivselt mõjutanud äh, idapoolsemaid Euroopa riike ning Lääne-Balkani riike Montenegro on nüüd asunud teele, mis ei ole kindlasti lihtne ega kerge, aga nad kindlasti saavad kasu ka selle piirkonna teiste riikide teekaartidest ja kogemustest. väga oluline on, et suhted liikmesriikide, et riikide vahel oleksid head ja see aitab kindlasti kaasa läbirääkimiste alustamisele et Euroopa Liidul on kindlasti endise Jugoslaavia riikide lepitamise protsessis võtmetähtsusega roll. kõikide nende riikide äh, suhete silumine kindlasti märgiks äh, ära väga vägivaldsete, vägivaldse perioodi lõpu. ja ma tahaksin igati toetada Montenegro liitumist, aitäh! Grazie, ultimo intervento, l'onorevole suur tänu ja härra Möltser on viimane sõnavõtja. suur tänu, mis puudutab viisavabadust äh, Montenegro Serbiale äh, Romaatiale see äh, tähendaks ka seda, et äh, äh, ka turistid ja ettevõtjad saavad paremini liikuda, kuid probleem põgenikega, majanduspõgenikega on ilmselt olemas. külal, turistiviisa ei ole seotud asüüli taotlemise või töökoha võimalustega Euroopa Liidus. me näeme ka seda, et praegusel hetkel on äh, paljud inimesed äh, valmistumas kolima Euroopa Liiduse, Liitu ning me näeme ka seda, et äh, meil vajame eelhoiatussüsteemi, mis puudutab Rooma päritolu inimeste massilist liikumist Euroopa Liitu. me peaksime näitama inimestele ka seda, et nende tulevik on võimalik ka Balkani riikides, kaasa arvatud Montenegros, et nad ei püüaks illegaalselt siseneda Euroopa Liitu Montenegro peaks tegema jõupingutusi selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu standarditele vastamist äh, vähemuste kaitse, õiguskaitse ja muude valdkondade osas. suur tänu. suur aitäh ja nüüd annan sõna volinik Füülele. Äh, aitäh, proua president, head parlamendiliikmed meie diskussioon on osutunud väga produktiivseks ja see on kinnitanud, et järgmiseid samme on vaja astuda selleks, et Montenegro saaks asuda Euroopa Liidu liikmelisuse teele. nagu resolutsiooni ettepanekus on äh, välja toodud ja ka eelmise aasta novembri komisjoni arvamuses, on Montenegro saavutanud palju, aga peab endiselt rohkem pingutama. Montenegro on jõudnud nüüd väga otsustavasse äh, momenti. vaja on käegakatsutavaid tulemusi selleks, et Montenegro saaks liiku-, liikuda edasi järgmisesse Euroopa Liidu integratsiooni etappi. kandidaatriigi staatus hetke tuleb ära kasutada. reforme tuleb jätkata kindlus, kindlustunde ja püsivusega. eesmärgid on nüüd teada ja Montenegro asi on vastata nendele esmavaldkondadele ning pühenduda taaskord ning kui selleks ollakse valmis, siis asuda ka liitumisläbirääkimistele. Euroopa Liidu liikmelisus Montenegro äh, koht, äh, aspektist sõltub tema enda mm, tulemustest. ja kui mina vaatan laienemise kalendrit, nii nagu paljud teist on sellele viidanud, äh, siis ma olen väga veendunud, et teie toega, aga ka Montenegro rahva toega saab riik edusamme astuda Euroopa Liidu liikmelisuse teel, aitäh! Grazie, commissario. La parola al... aitäh, härra volinik ja annan nüüd riigisekretärile sõna. suur aitäh, proua president, volinik, head liikmed. tahaksin kõigepealt teid tänada selle väga viljaka arvamuste vahetuse üle. on väga hea näha seda, et Euroopa Parlament töötab endiselt äh, pühendumusega selleks, et tagada, et äh, Montenegro saaks ükskord liituda Euroopa Liiduga. ma tahaksin samuti teile öelda, et need äh, mureküsimused ja eesmärgid, mida te täna mainisite, on meie päevakorras ja me püüame kõikide nende ülesannetega äh, täna ka äh, tegeleda. Äh, küsimus oli, et milline on ajagraafik et milline on siis ajakava Äh, kandidaatriigi staatuse saavutamise ja liitumisläbirääkimiste vahel. Äh, seda küsimust oleme me juba arutanud, mina isegi olen seda teinud. Äh, komisjon on seadnud teatud tingimused, mida Montenegro peab täitma. seitse on sellist tingimust, näiteks õigusriigi põhimõtete järgimine, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastane võitlus ja komisjon hindab äh, meie tehtud edusamme nendes valdkondades ning peale seda ilmselt aasta jooksul võetakse vastu otsus, äh, kas ja millal me saame avada liitumisläbirääkimised. ja ma tahan veel kord teid tänada selle debati eest. ma arvan, et see arutelu on näidanud väga selgelt, et Euroopa Parlament on valmis saatma positiivse sõnumi Lääne-Balkani riikidele ja see on märguanne, mis näitab, et Euroopa Liidu laienemine on jätkuv protsess ja see on autentne protsess. see tähendab seda, et Euroopa Liit toetab äh, selle regiooni äh, riike ning jätab avatuks võimaluse, et nad saavad ükskord äh, liikmelisuse, kui nad täidavad kõik tingimused komisjon hindab tänast olukorda ja riigid peavad tegema ära oma kodutöö ning valmistama ennast ette nii hästi kui võimalik, et äh, läbirääkimisi saaks alustada ja ilmselt äh, loodetavasti juba Ungari eesistumise ajal. nii et me oleme täna olukorras, kus meie Euroopa Liiduna saame anda signaali oma naabritele, et nad võivad osutuda edukaks, kui nad täidavad äh, integratsioonitingimused, aitäh, proua president! aitäh ja ma olen saanud ühe resolutsiooni eelnõu. arutelu on sellega lõppenud ning hääletus leiab aset homme kell üksteist kolmkümmend.